nüüd lähme edasi meie töökorralduse juurde. esimesel konverentsil vastu võetud päevakord üheteistkümnendal juunil vastavalt äh, artiklile äh, sada viiskümmend neli on laiali äh, jaotatud. juurikomisjon on vastu võtnud kaks raportit resolutsiooni immuniteedi osas Ferreira puhul siis äh, A kaheksa null üks üheksa üks murd kaks tuhat viisteist murd sada viiskümmend ja CFK A kaheksa null üks üheksa kaks murd kakssada tuhat viisteist murd sada viiskümmend vastavalt kodukorra eeskirjale üheksa kaheksa pannakse see täna hääletusele, see ettepanek mis puudutab äh, nõukogu ja komisjoni avaldusi äh, Euroopa Ülemkogu ettevalmistamise osas kahekümne viiendal, kahekümne kuuendal juunil, on rohelised tahtnud, et äh, fraktsioonide esindajate sõnavõtud oleksid asendatud põhi, süvitsi mineva aruteluga. see tähendab seda, et rohelised tahavad, et ei saaks sõna mitte ainult fraktsioonide esimehed, vaid et meil oleks kõikide parlamendiliikmete osalusel toimuv debatt Euroopat ja seetõttu suuline küsimus, mis puudutab stabiilsuse kasvupaketi rakendamist, lükatakse edasi eh, kakskümmend kolmkümmend toimunud eh, hääletuste ajaks. ning see toimub siis vastavalt eh, roheliste soovile ja annaksin sõna Philip Lambertsile, kes põhjendab oma fraktsiooni soovi aitäh, te tutvustasite meie ettepanekut väga hästi ja meil on üks äh, selgitusettepanek, euroala ja Euroopa Liit elab praegu väga olulises hetkes tulevikku silmas pidades ja meie arvasime, et äh, sellise teema arutamine meie istungjärgi äh, puhul, kui meil on tegemist Junckeri investeerimiskavaga ning samuti Perezi raportiga, siis me leiame, et see kodu äh, päevakord peaks panema tähtsamale kohale selle teema ning Strasbourgis ei ole meil ju olnud väga palju teemasid arutada, nüüd täna on aga päris, päris palju ja seetõttu ma leian, et me peaksime pikemalt arutama teemat, mis on niivõrd oluline Euroopa Liidu tuleviku jaoks. aitäh, härra Zimmer, palun ettepaneku poolt. Zimmer, ära palun. jah, ma ütlen ja mina tahaksin oma fraktsiooni nimel Philip Lambertsi ähm, ettepanekut äh, roheliste nimel toetada, ma arvan, et on väga oluline see, et kui me võtame arvesse seda arutelu, äh, siis see mm, arutelu, mis siin parlamentis toimub, ei tohi olla vähendatud ainult ähm, fraktsioonijuhtidele meil on vaja rohkem aega, meil on vaja rohkem kõneaega selleks kõigeks, et asja arutada, see oleks demokraatlik signaal ja signaal, mille me väga tõsiselt peame võtma. Ähm, me peame andma võimaluse saadikutele end sellel teemal väljendada, aitäh. kas keegi tahab võtta sõna selle ettepaneku vastu, siis härra Lambertsi ettepaneku vastu? ei soovi kas te tahate selle vastu sõna võtta? ei soovi, seetõttu hakkame hääletama härra Lambertsi ettepanekut. kui see vastu võetakse, on meil pikem debatt, üks hetk, ütleb kõneleja. kui see ettepanek vastu võetakse, on meil äh, süvitsi minev debatt, liit ning küsimised, suulised küsimused on pool üheksa, aga kui seda ettepanekut vastu ei võeta, siis see debatt on piiratud ja sõna saavad ainult fraktsioonide esimehed. kes on äh, härra Lambertsi ettepaneku poolt? kes on vastu? kes on erapooletu? ja tagasi lükatud on see ettepanek, see on üsna, üsna selge ja mulle tundub, et see tulemus on üsna selge, kui te tahate kontrollida, kontrollime, aga minu arvates on kõik ilmselge, hääletamine on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud. Lähme päevakorra juurde ja pärast seda hääletamist jääb see päevakord äh, samasuguseks, nagu ta enne oli. nüüd lähme edasi esimese päeva